Colleagues, if I could start the kallid kolleegid, kui lubate, siis alustaksime kohtumisega ja kui härra Liberatski äh, ei jõua kohale enne, kui päevakorrapunkt kätte jõuab, siis äh, räägin oma teadaannetest sellel ajal. tere tulemast siis loodetavasti kaunilt suvepuhkuselt, kus iganes te sellega veetsite meie planeedil Äh, vaadake palun üle päevakord äh, ja kui lubate, siis võtaksime selle vastu. järgmisena nüüd eelmise kohtumise protokolli kinnitamine, kas on küsimusi selle kohta, olete nõus? suur tänu. järgmine päevakorrapunkt puudutab muudatusettepanekute läbivaatamist äh, eelarve kohta, härra Liberatski raport aga teda ei ole kohal ja seega räägime kohe minu raportis kaupade autovedu käsitlevad statistilised aruanded. ma paluksin võimalust anda teile ülevaade triloogi kohtumise tulemustest, mis toimus kolmeteistkümnendal juulil. peamine probleem, mis sellega on lahendamata, on esimene lisa kus äh, nõukogu nõuab esimese lisa osas kaasotsustusmenetlust, äh, komisjon tahab aga jääda delegeeritud äh, aktide seisukoha juurde. ei Poola eesistujana ega ka komisjon ei ole seni saanud mandaati oma seisukohtadest taganeda ja seega üritame siis praegu kokku panna mingisuguse kompromisslahenduse nendega. mis puudutab nüüd aga muudatusettepanekuid, mille on teinud meie komisjon euroklassi eh, heitkoguste ja tahomeetrite osas, siis eh, me leppisime kokku, et võtame need eh, läbivaateklausli all käsitlemisele ja komisjonil on seega siis kohustus anda meile ülevaade nende küsimuste osas kui nad pea-, peaksid leidma vajalikuna seadusandliku ettepaneku tegemise. nõukogu on olnud äh, nõus tulemuste avalikustamise muudatusettepanekuga ning me oleme üsna mitu palvet esitanud erandite jaoks, kuid erandid on piiratud ja, ja need on põhjustatud siis geograafilistest iseloomujoontest ja Malta Äh, asukohast äh, sõidukid, mis on registreeritud Maltal ja kui neid on rohkem kui sada, siis kehtib seadusandlus ka seal. järgmine triloog peaks kohtuma, toimuma septembri lõpus või oktoobri alguses, täpselt ei tea. Äh, annan kindlasti variraportööridele teada, kui see kuupäev on paigas ja me üritame siis jõuda kindlasti lahendusele esimesel lugemisel. see on praegune asjade seis seoses Simsoni raportiga kaupade autovedu käsitlevate statistilise aruannete kohta. seni on palunud sõna proua Meisner, palun Äh, suur tänu, härra esimees, ega mul midagi palju ei olegi lisada, tegemist on uuesti sõnastamisega, aga juba järg-, juba teise uuesti sõnastamisega, härra esimees ütles ära kõik, mis vajalik, Malta asi on täiesti selge, kui Maltal on tingimused mingisugused teised äh, kaubaveedude osas kui teistes riikides, siis loomulikult peaks olema võimalik võimaldada nendele ka erandit. see on täiesti õig-, õigustatud, nad on seda palunud, aga ülejäänud osas olen täiesti nõus kohtume uuesti ja on tulemas veel ju ka üks triloog ja ma eeldan, et asjad lahenevad kiiresti ja õigesti. nii et äh, suur tänu teile, härra esimees! Thank you, Eva! suur tänu, äh, proua Lichtenberger! jah, äh, suur tänu veel kord selle ülevaate eest praegune ettepanek minu meelest puudutab äh, just nimelt äh, nende euroklasside süsteemi äh, ja tahograafe, see, millest ka te rääkisite, kuid mulle tundub, et praegused ettepanekud on natukene ebakindlad. mingisugused konkreetsed sammud tuleks astuda nii kiiresti kui võimalik. Euroopa eesmärgiks on ju heitkoguste vähendamine ja see tähendab seda, et äh, selle osas tuleb ka midagi teha, mitte ainult suuri sõnu kogu aeg. nii et minu meelest peaks natukene siin parandama kindlasti sõnastust, et ka tulevikus äh, siis reaalselt me saaks neid koguseid kärpida. härra esimees, suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole selle küsimuse osas tuletaksin veel nii palju meelde, et ähm, täiskokku peaks asi jõudma novembris, nii et aega meil veel natukene on, kuid nagu proua Maisner ütles, äh, septembri lõpus, oktoobri alguses peame uuesti kokku tulema triloogiks, et näha, kas on võimalik siis kokkuleppele jõuda. suur tänu! nüüd ähm, siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve härra raportööri ei ole küll kohal, kuid äh, võib-olla räägin siis omapoolsetest märkustest seni, kuni ta jõuab ja kui ta õigeks ajaks kohale jõuab, siis, siis jätkame. esitatud on viiskümmend neli muudatusettepanekut kahe eraldiseisva eelarverea äh, kohta ja seitseteist muudatusettepanekut on ähm, raportöörilt. lisaks sellele veel kolmteist 13 raport, kolmteist muudatusettepanekut arvamuse projekti kohta vastavalt uuele eelarvemenetlusele võtab komisjon okto-, eh, parlament vastu oma otsuse eelarve kohta oktoobris. ja läbi eh,, lepitusmenetluse jõutakse siis kokkuleppele nõukoguga. see tähendab seda, et lõppeelarve peaks olema vastuvõetav meie novembrikuisel täiskogul. nõukogu seisukohad on olnud, et umbes ühe koma seitsme miljardi võrra kärbitakse kulukohustusi ja üle kolme koma seitsme miljardi võrra eh, siis eh, makseassigneeringuid. see hõlmab ka seda, seda, et umbes saja neljakümne miljoni euro võrra, euro võrra kärbitakse siis eh, makseeraldisi turism äh,, transpordisektoris sellele käib kaasas äh, selgitus, äh, kus öeldakse, et komisjon peab võtma vastu paranduseelarve, kui need vahendid äh, osutuvad ebapiisavaks. raportöör on teinud ettepaneku paljud nendest kärbetest pidurdada, keskenduda tuleks tema meelest komisjoni poolt välja toodud poliitilistele prioriteetidele ta on äh, välja pakkunud ka selliseid muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on tagada see, et ametitel oleks piisavalt äh, personali, et oma uusi äh, eesmärke täita. praegu mul ei olegi midagi selle kohta öelda. ja võtame siis nüüd teiste fraktsioonide kõnelejad enne härra Liberatskit, kuna ta lihtsalt ei ole jõudnud, kuid härra Riike Rahvapartei, palun Merci, monsieur le president, je pense. suur tänu, ma arvan, et te ütlesite juba põhilise ära, härra esimees. minu meelest on, on siin vaadete kokkulangemine raportööride ja variraportööride vahel ja eelarve sellisel kujul, nagu nõukogu on teda esitlenud ja nagu meie oleme teda parandanud on viinud äh, kõrge poliitilise aruteluni. ja me, meil tekib siin küsimus, kas meil on vaja rohkem Euroopat või vähem Euroopat. ja kui me peame kohandama oma võimalusi, me peame kohandama oma võimalusi oma ambitsioonidega. ma äh, tervitan siinkohal ka härra Liberatskit, kes kohale jõudis. ja me järgime suuri huviga tema märkusi teksti kohta ja tema ettepanekuid, mis parandavad eelarvet vajalikul määral. ma arvan, et küsimus ei ole siin virtuaalse eelarve esitlemises, vaid äh, siiski püüame saavutada realistlikku eelarvet. ja meie panus on siin väga oluline. et suurendada majanduskasvu ja kriisi vastu võidelda ja öö, äh, ja riigid näevad siin, et ametid on ministeeriumitele konkurentsiks. ja kui me vaatame muudatusettepanekuid, siis me näeme, et neid on tõesti väga palju, kuid mis puudutab hääletamist, siis ma arvan, et me oleme kõik üsna ühel nõul. suur tänu, härra Liberatski, selgitan, et viiskümmend neli pluss seitseteist muudatusettepanekut ning kolmteist muudatusettepanekut, mis puudutavad äh, arvamust on esitletud ja teen siinkohal ka märkuse, et nõukogu teeb äh, ette eelarvet kärpida, kuid teie teete ettepaneku paljud neist kärbetest taastada vastavalt meie poliitilistele prioriteetidele, nii et kui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 Jest tłumaczenie? Okej. Okay. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie. Vabandust e, veel kord hilinemise eest. E, töögrupis läks natukene kauem. härra Riike minu arvates e, tutvustas päris hästi seda meie õhkkonda töögrupis raportööri ja variraportööride vahel. meil on kolm probleemi, kõigepealt üldine ettepanek kärpida sada nelikümmend miljonit eurot transpordist. meie arvates on transpordisektoris maksed hilinenud niigi, eriti üle-euroopalistes võrgustikes. ja teiseks, see ei ole ju lihtsalt tühja kulutamine, see, need kulud on eraldatud selleks, et stimuleerida meie majandusi. seetõttu jõudsime me kõik ühele seisukohale, raportöör ja variraportöörid siis et tuleks taastada algsed summad. teine probleemide ring, pilootprojektid. koos variraportööridega valisime me välja kuus pilootprojekti. koordinaatorid otsustasid kahekümnendal mail, et kolm pilootprojekti tehnilistel põhjustel Äh, lükatakse edasi, ma teate neid üksikasju küll, ma ei hakka neid tutvustama. mõningad meie muudatusettepanekud puudutasid neid projekte, äh, proua Tsikau näiteks tegi selliseid muudatusettepanekuid, samuti proua Ajala Sender. Neid arutasime me ka oma töögrupis. kolmas oluline teema on seotud siis mitmete teiste ettepanekutega, mida ma nüüd lühidalt ka tutvustan. muudatusettepanek mõnedes muudatusettepanekutes on tehtud tehnilised vead ja need on nüüd parandatud, ärge äh, sattuge sellest paanikasse seitsesada viiskümmend kaks ja seitsesada viiskümmend kolm muudatusettepanekut. juba eel, enne välja toodud põhjustel on sellised, et neile tuleks vastu hääletada, õiguslik alus on seal puudu. seitsesada kolmteist proua Turanilt. formaalsetel põhjustel tuleks see tagasi lükata, aga proua Turan ei tule välja ühegi konkreetse rahasummaga ta soovib lihtsalt välja saata poliitilist sõnumit, et tulevastes eelarvetes soovime me, et oleks kaetud ka see valdkond. seetõttu teen ma ettepaneku, et me hääletame selle muudatusettepaneku poolt. seitsesada seitse. Stokroš ja raudteeagentuur ma sooviksin, et te hääletaksite selle muudatusettepaneku vastu, sest raudteeametit Kokokupuu komisjon just eriti ei imetle. mitmel põhjusel. kõigepealt tegeliku töö peale kulutati päris vähe raha, vigade määr oli väga suur, probleeme oli personaliga ning me sooviksime raudteeameti töösse tuua ka teatud määral distsipliini sisse, siis proua Ajala Senderi muudatusettepanekud pilootprojektide kohta. minu hinnangul ei ole need muudatusettepanekud päris kooskõlas meie oma vastu võetud põhimõtetega näit-, siis seitsesada neliteist proua Türanilt. ja see puudutab raudteeturismi edendamist ja jalutusteid. ma arvan, et võttes arvesse praegust kriisi, siis see mõte võib olla küll hea, aga praegusel hetkel soovitaksin ma teil sellele vastu hääletada siis muudatusettepanekud arvamuse projektile, muudatus number kuus proua Türanilt. ma sooviksin temalt edasist selgitust, sest ma ei mõista, mida sellega öelda tahetakse. seega mul ei ole ka arvamust, kuidas hääletada. härra Baltšatise muudatus üheksa. minu arvates on see hea muudatusettepanek, aga võib-olla ei ole meie just see kõige õigem komisjon, kes selle üle peaks hääletama, võib-olla peaks sellega tegelema regi komisjon, seega hääletagem vastu. muudatusettepanek üksteist. ma sooviksin ka sellele vastu hääletada, sest see on väga detailne küsimus, muudatusettepanek kolmteist. Vlasto Krossilt ja teistelt. millega soovitakse sisse tuua sõna ettevaatlik siin räägitakse aga kõrgetest standarditest, seega see sõna minu arvates ei ole siin sobilik, sest see hägustaks meie eesmärke, meie soove saavutada võimalikult kõrgeid standardeid. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest, koostöö teiega oli äh, eriti meeldiv, suur tänu! suur aitäh, härra Riike, kas te soovite midagi veel lisada? varem öeldule. ja siis proua Maisner. Uh, uh, about uh,, pardon uh,, quelques mots à propos du soixante-sept äh, ütleksin ainult paar sõna Raudteeagentuuri kohta. raudteeagentuur on praegu täiesti erilises olukorras, ma tunnen seda ametit väga hästi ja e, sellelt ametilt nõutakse iga korraga üha rohkem, seega me peame mõistma, et sellise ameti loomine on väga problemaatiline. ma mõistan, härra Liberatski märkus on õigustatud ja tema märkusi tuleb kindlasti arvesse võtta, kuid ma ei taha, et seda olukorda poliitiliselt nõrgestataks. me teame, et nõukogu ja äh, komisjon püüavad ameteid nõrgestada ja see on selle muudatusettepaneku eesmärk. kuid samas poliitiliselt ma ei tahaks, et äh, siin me liiga palju poliitiliselt olukorda nõrgestaksime sest äh, raudtee areng sõltub sellest. nii et ma olen teie märkustega nõus, kuid ma tahtsin siia omapoolset märkust lisada. see amet on juba praegu väga raskes olukorras, me ei peaks teda rohkem nõrgestama. proua Maisner, palun. Ähm, zunächst einmal nochmal Herr, vielen Dank an Herrn Liberatski das für, das, äh, für die Bearbeitung. Äh, suur tänu, härra Liberatski, ähm, et äh, olete ennast läbi kündnud nii-öelda sellest eelarvest. nagu Dominik juba ütles, me oleme väga paljudes punktides ühel meelel, meil on kindlasti vaja transpordisektorisse ju vahendeid, kuid loomulikult jääme oma nõudmistes siis mõistlikkuse piiridesse komisjon on huvitatud kärbete tegemisest, eriti just Mereohutusametilt tahetakse vahendeid ära võtta, kuid samuti väga paljudel agentuuridel on ju uusi pädevusi, need ametid peavad rohkem ülesandeid täitma ja ei, ei ole seega loogiline paralleelselt nende vahendeid kärpida nagu raportöör ütles, me tahame jõuda ühehäälsusele selles küsimuses, ka näiteks turismiküsimustes, tööstuspärand ja nii edasi, et kõigil oleks juurdepääs lihtsatele piletibroneerimissüsteemidele ja nii edasi. me kindlasti jätkame selle asja kallal töötamist, meie fraktsioon on teinud üsna mitu märkust me ei taha kindlasti niisama lisavahendeid, vaid oleme ürit-, huvitatud uute punktide sissetoomist. proua Tšikau näiteks on teinud oma ettepanekud suurepäraste atraktsioonide kohta Euroopas, selles osas me tahaksime ka lisavahendeid, me toetame turismi kõige, kõigiti kuid raha on muidugi vähe, veeretame siin veeringuid, nii et tuleb mõelda, kuidas seda kõige paremini teha. hea mõte näiteks oli see, et ähm, jalgrattakoolitust pakkuda lastele, kuid üks miljon eurot, kas see on siiski mõistlik, äh, arvestades, et milline on tänane Euroopa infrastruktuur, mõte on väga hea, õpetada lapsi jalgrattaga sõitma korralikult, aga aga ma ei tea, kas, kas see on väga õigesti lahendatud. ei lasku detailidesse, aga piirdun sellega praegu, minu meelest meie eelarve on mõistlik praegusel kujul ja ma arvan, et võime pea, peaasjalikult kõiges homme jõuda kokkuleppele, härra Siile Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es gribētu pateikties Liberāts kungam par. suur tänu, härra esimees, lubage kõigepealt tänada härra Liberatskit kogu tehtud töö eest. mina esindan konservatiive ja reformiste meie komisjonis ja me ei saa olla selle arvamuse projektiga äh, täies mahus nõus, kuid muidugi hindame teie tööd kõrgelt poliitiliselt me mõistame, miks me peaksime olema ettevaatlikud makseassigneeringute ja kulukohustuste osas. väga paljudes liikmesriikides on muidugi ähm, eelarved surve all. eriti, mis puudutab neid eelarveridu, ridasid, kus äh, me peame ilmselt äh, nõustuma nõukogu seisukohtadega, näiteks nagu äh, ametite puhul, kelle pädevused on küll suurenenud, kuid vahendid vähenevad. osa meie saadikutest aga siiski arvavad ja kavatsevadki toetada neid eelarveridasid ja äh, Marco Polo kaks äh, TEN transpordi osas äh, nad tahavad suurendada vahendeid ja on nõus komisjoni ettepanekutega Cäsari programmi kohta nii kulukohustuste kui ka makseassigneeringute osas. Need on siis meiepoolsed seisukohad selles osas, kus vahendeid tuleks suurendada, kuid loomulikult oleme valmis aruteludeks. sama puudutab äh, ka enamus pilootprojekte. ühelt poolt me küll mõistame seda, et pilootprojekte on vaja kuid samas üsna tihti ei saavutata nende programmidega endale seatud eesmärke ja, ja mul on endal isiklikult kogemusi sellega. nii et eh, kokkuvõtteks siis meie fraktsiooni seisukoht. jah, eh, kõikides liikmesriikides on praegu eh, raha napilt ja poliitiliselt on meie jaoks seega eelarvealane küsimus väga oluline. proua Düran. suur tänu härra esimees, tänan samuti raportööri tehtud töö eest, tahtsin kõigepealt midagi täpsustada, sest esitati küsimus ühe muudatusettepaneku kohta ehk kuuenda kohta, siin taheti teada, mida ma siin öelda tahtsin, tahtsin öelda, et tuleb eelistada investeeringuid raudteeinfrastruktuuri ERTMS alal ja mm, ma arvan, et me peame siin öö, äh, hoidma kinni mõlemast seisukohast, tahaksin paluda ka toetada jätkusuutliku turismi põhimõtet, kui me statistikaga töötasime, siis me püüdsime võimalikult seda põhimõtet ka toetada samas võimalikult väheste CO2 heidetega ja neljanda muudatusettepaneku osas püüame siin äh, keskenduda sellele, et kui me valime investeeringuid, siis need peavad endaga kaasa tooma võimalikult vähe väliskulusid. see oli see siis, mida ma tahtsin praegu öelda. Äh, ja muudatusettepanek number kaksteist püüab vältida pärast kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta järgselt ressursside vähendamist ja püüame siin äh, ettevalmistavaid meetmeid soodustada. Thank you, Mrs Duran, Mrs Ayala Sender. proua Ayala Sender. suur aitäh, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada kolleeg härra Liberatskit selle eest, et ta tõesti vaevus analüüsida neid, analüüsima neid muudatusettepanekuid. isegi kui need muudatusettepanekud ei kuulunud niinimetatud variraportööride paketti. see tähendab, et üksiksaadikud saavad esitada oma üksikuid muudatusettepanekuid, lootes, et teised neid toetavad. kuigi Äh, need muudatused ei olnud algses koordinaatorite poolt kokku lepitud paketis sees. mina räägiksin kahest muudatusettepanekust, üks puudutab pilootprojekti, teine ennetavat tegevust. pilootprojekt, millest mina räägin, puudutab ühte kooli. nagu te teate, uus valge raamat tegeleb linnatranspordi ja selle edendamisega me ju nõustume sellega, et linnades tuleks kasutada rohkem jalgrattaid. Hispaanias on nad väga populaarsed ning tuleb luua süsteem, kus autod, jalgrattad ja jalakäijad saaksid koos eksisteerida, sest vahel on endiselt probleeme. oluline on tõsta teadlikkust ning aidata lapsi juba noorest peast, eriti koolides. Hispaanias ei ole erilist jalgrattakultuuri olemas, inimesed küll sõidavad jalgrattaga, aga pole ähm, valmis äh, selleks, mis neid ees, ees ootab. see projekt on väga väike, me ei räägi siin suurest summast, komisjon näitas sellele rohelist tuld, seetõttu ma sooviksin, et kolleegid seda pooldaksid. uskuge mind, ei ole lihtne veenda Euroopa Komisjoni pilootprojekte toetama, mille on esitanud Euroopa Parlament, minu üllatuseks komisjon seda aga tegi. siis äh, liiklusohutuse küsimus, see on üks vana projekt, äh, mida komisjon pole varem toetanud, aga nüüd minu suureks üllatuseks Euroopa Komisjon seda toetas. võib-olla sellepärast, et praegu käivas, on käimas ka läbirääkimised trahvide üle. me peaksime siin looma võrgustiku, kuhu on kaasatud eksperdid, kohtusüsteemi esindajad, ohvrid. selleks, et veelgi parandada maa, maanteeohutuse, liiklusohutuse alast lobitööd. väga raske on mul kõnelda, kui siin kõrval leiavad aset eravestlused seega, kui te toetate minu kahte muudatusettepanekut, oleksin ma väga õnnelik oleksin ka rahul sellega, et ma selle Itaalia-Belgia kokkuleppe puhul ka oma panuse sain anda. me ei räägi siin ju suurest, suurtest rahasummadest, nii et kaks algatust oleks väga positiivsed uh,. härra Bradburn. kolleeg Siile oli väga diplomaatiline oma sõnades, mina ei kavatse selline olla mul on kõigepealt paar üldisemat kommentaari ning siis räägiksin ka üksikasjadest. kõigepealt, igal aastal on mul olu-, oleme olukorras, kus ma ei mõista, mis toimub. Euroopa Komisjoni arvud on ebarealistlikud, siis meie siin parlamendis ja oma komisjonis jätkame selle mitterealistliku tegevusega, nõuame järjest rohkem raha millisel planeedil me üldse elame? igas liikmesriigis on olnud vaja läbi viia eelarvekärpeid. see on sama Ühendkuningriigis, Hispaanias, Itaalias ja nii edasi. aga siin meie soovime mitte ainult seda, et taastetaks endised, endiste kulutuste tase, aga me soovime kulutusi isegi tõsta. minu arvates elame me justkui lollide maal ja kust see raha peaks siis tulema, see ei ole ju Euroopa Liidu raha, see ei ole liikmesriikide raha, vaid maksumaksjate raha. ja kui maksumaksjad peavad järjest rohkem panustama läbi oma maksusüsteemide selleks, et lappida oma liikmesriikide eelarveauke. miks te arvate, et nad sooviksid e, e, rohkem raha maksta ka Euroopa Liidule, minu arvates on see uskumatu. paar märkust selle kohta, millises seisukoha, millises äh, positsioonis me praegu oleme, te ju mõistate, et mina toetan nõukogu seisukohta. aga ma räägiksin nüüd selle dokumendi üksikasjadest, ma olen väga rahul, et äh, härra Liberatski tunnistab, et näiteks muudatusettepanek üheksa äh, arvamuse projekti kohta, sellega peaks tegelema Regionaalarengu Komisjon, mitte meie komisjon. see tuleks maha hääletada siin peale selle on see halb mõte nii või naa. teine märkus, muudatusettepanek kolmteist. see oli uskumatu, me soovime ettevaatlikku sõna, äh, tarkuse sõna välja võtta rahastamisest, me, kas me soovime siis öö, äh, hooletut rahastamist? minu arvates praeguses olukorras on meil tarvis kulutada ettevaatlikult ning kulutada ainult seal, kus kulutada tõesti on tarvis. mina olen olnud väga kriitiline komisjoni ja meie komisjoni siin öö, lähenemise osas ning minu ettepanek on, et me peaksime vaatama üle, millised projektid ei ole enam prioriteetsed, millised ei ole täitnud ootusi ning Nende rahad, rahad võiks siis üle kantida prioriteetsete projektide eelarvetesse. kui me liigutame raha eelarve sees, ei ole vaja eelarvet suurendada, võib-olla saab isegi teda vähendada. minu arvates aga on selline lähenemine täiesti kõrvale jäänud nendest aruteludest siin. härra esimees, tegemist on öö, äh, täiesti ebarealistliku luuluga selline asi ei saa mitte kuna-, kuidagi läbi minna äh, ei meie eelarvekomisjonis ega ka nõukoguga läbirääkimistel. rohkem raame ei saa ning kõik liikmesriigid mõistavad seda. proua Lichtenberger. jah, herzlichen Dank. Äh, suur tänu, härra esimees. Äh, ma tahaksin vastata härra Bradburnile lühidalt, kui lubate jätkem äh, Ühendkuningriikide ajalugu praegu võib-olla kõrvale, aga ütleksin siiski nii palju, et äh, kui äh, liikmesriigid koputavad pidevalt Euroopa Liidu uksele, nõudes, et me võtaksime endale uusi ülesandeid ja samas eelarvet kärbime, siis tegelikult on tegemist siin justkui pingpongi mängimusega, milles kumbki tegelikult ei võida lõpuks ametite peamine eesmärk on Äh, kontrollida seda, et Euroopa seadusandlust äh, täidetakse ja et Euroopa seadusandlus on kohane ja ametitel peab olema võimalus oma tööd teha. kui meie piirdume ainult igasuguste avalduste tegemisega ainult, siis see kindlasti õõnestaks Euroopa Liidu kui sellise usaldusväärsust ja veel üks lühikene märkus äh, selle kohta, mida öeldi varem, lihtsalt tahaksin heita valgust meie seisukohale seoses turismi edendamisega äh, raudteedel, et äh, transport äh, liiguks rohkem raudteedele ja et tahame edendada ka jalgrattaga sõitmist. mõned organisatsioonid on selles osas öelnud, et, et logistika logiseb ja et just nimelt kaubavedu on kõige raskem on tõsiseid äh, puudujääke, mille pärast turistid ei saa nii palju raudteid äh, kasutada, kui nad tahaksid, raudteed ei ole, äh, neid ei ole võimalik kasutada üheskoos teiste transpordiliikidega, nendel on oma pagasit väga raske raudteedel kaasa võtta ja nii edasi. seda on öelnud reisijate agentuurid, et väga raske lihtsalt on rongiga sõita ja inimesed pigem lähevad siis autoga, sellepärast et autos nad saavad ilusti oma kotid ära mahutada, nii et see on lihtsalt nende jaoks mugavam ja seda kindlasti tuleks muuta, et raudteed muutuksid atraktiivsemaks. esimees, suur tänu komisjoni nimel, härra Toorsmann. suur tänu, härra esimees. tere pärastlõunat kõigile ka komisjoni poolt äh, paar märkust. kõigepealt äh, tahaksime tänada Transpordikomisjoni ja härra raportööri üldise toetuse ülesnäitamise eest komisjoni ettepanekute suhtes ja nagu te olete siin ka täna öelnud, enamus muudatusettepanekutest, mis on esitatud, on suunatud äh, E, e, eelarvesummade taastamisele, nii nagu meie eelarve eelnõu kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaks, kahe, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ette nägi. ainult nii saame me täita Euroopa transpordipoliitika eesmärke ja oma täna, tänaseid tegevusi jätkata. nii paljugi tahtsin täna öelda ja veel kord tänan siis komisjoni tehtud töö eest ja ootan põnevusega seda, milline on tulemus homsel hääletusel. härra esimees, suur tänu ja sõna härra Liberatskile suur tänu, härra esimees. mul on üks lühikene märkus. me nimelt, me, me oleme veendunud, et see eelarve tegelikult ei ole üldsegi mitte ebamõistlik ja meie projektid ei ole ka äh, ebamõistetavad. kuid me ei taha kindlasti äh, paaniliselt iga hinnaga eelarvet kärpida. me peame siiski vaatama, milline oli meie esialgne sõnum. me tahame luua uusi võimalusi transpordipoliitikaks selle eelarve vastuvõtmisega. nüüd mõned konkreetsemad punktid, mida täna tõstatati, näiteks muudatusettepanek number kuus proua Duranilt kuulasin teid äh, suure huviga, kuid jään siiski enda seisukoha juurde, et me ei peaks seda toetama. Äh, tegeleme siiski kõigepealt infrastruktuuriga, ärgem rääkigem veeremi ostmisest ja nii edasi, see ei ole see koht, kuida-, kus sellest rääkida. nüüd äh, raudteeamet jutt käib miljonist eurost, mis on eh, eelarvest eraldatud. Eh, nii et kuus protsenti kogu eelarvest. kuid tuleksin tagasi oma reservatsioonide siis juurde siiski. muuseas, eh, Raudteeameti puhul oli meil tõsiseid raskusi nende eelarve täitmise heakskiitmisega, sellepärast et seal äh, valitseb täielik kaos. kui härra Rike tunneb äh, ametitööd paremini kui meie ja meile kinnitab, et äh, et siin on tekkinud mingisugune segadus ja et kui tõesti seda vahendeid on vaja selleks, et see amet paremini toimiks, siis võib-olla ma olen valmis selle argumendiga nõustuma ja, ja lähen tagasi siis äh, fraktsioonis kolleegide poole ja palun neil see osa eelarvest heaks kiita. ja veel üks üldine märkus, ajad on rasked ja me kindlasti peaksime keskenduma kõige mõistlikemale, mõistlikumatele projektidele oma uues raudteepoliitikas, need projektid ilmselt enam ei muutu ja ütleksin veel kord, et äh, transpordipoliitika mm, alane eelarve praegu ei äh, saa lubada endale suuri kärpeid, sellepärast et transpordipoliitika võib äh, olla majanduse taaskäivitamisel väga suureks teguriks. loodetavasti kõik on sellega nõus ja loodetavasti saame siis pöörduda tagasi nende summade poole, mida komisjon oma eelarve eelnõus kõigepealt välja pakkus. ega needki ei olnud väga suured summad. aga suur tänu veel kord, härra esimees, tähelepanu eest. tahaksin tänada kõiki variraportööre nende sõnade eest samuti. härra esimees, suur tänu, härra Liberatski selgituseks veel nii palju kalendri kohta, et homme toimub siis hääletuskomisjonis. eelarvekomisjon hääletab oktoobrikuus neljandal, viiendal või kuuendal ja siis jõuab see eelarve täiskokku oktoobri istungil. nii et meie siis hääletame homme, nagu öeldud, ja täiskogus on asi oktoobris. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt see puudutab äh, Euroopa Komisjoniga arvamuste vahetust äh, tarbijaturgude tulemustabeli üle. Sanko peadirektoraat on ka siin, Margareeta Tiilan on kohal äh, Sanko peadirektoraadis ja tutvustab meile siis seda, palun. Yes, thank, thank you, chair. suur tänu, härra esimees, ma arvan, et uh, mu kolleeg püüab siin ka eh, presentatsiooni üles sättida, nii et te saate lihtsamini minu ettekannet jälgida suur tänu selle võimaluse eest meie tööd esitleda tarbijaturgade tulemustabelite teemal. me oleme väga huvitatud nendest tulemustest. kõigepealt pisut taustainfot, me alustasime Sanko peadirektoraadis juba neli aastat tagasi andmete kogumisega, mis tegeleb tarbija perspektiivist turgude vaatlemisega ning vaatasime ka turgude mittetoimimist ning pakume välja siin lahendusi meie meelest on väga oluline vaadata turgusid just tarbija perspektiivist mitte ainult siis konkurentsi või tarnijate perspektiivist, vaid vaadata ka tarbija aspekti ja vaadata, mida saame teha, et äh, turud paremini toimiksid, sest me usume, et tarbijatel on vajalikud oskused ja vahendid mõistmaks äh, väga keerukaid valikuid, äh, mis nende ees seisavad ja kõik see parandab konkurentsivõimet, nii et me kogume andmeid tarbijate kohta, mis meie meelest on kasulikud poliitiliste otsuste langetajatele nii Euroopa Liidu kui, Liidu kui ka riiklikul tasandil, sest me kogume andmeid kõikjalt Euroopa Liidult nii et äh, riigid saavad võrrelda oma tulemusi teiste riikide tulemustega ning äh, võtta vasta, vastavaid meetmeid. järgmine slaid, palun. lubage mul selgitada, milliseid äh, vahendeid me kasutame andmete kogumiseks. meie peamiseks vahendiks on tarbijaturgude tulemustabelid, mis on hoiatussüsteem, mis teavitab poliitiliste otsuste langetajaid turgudel olevatest probleemidest. me oleme juba viis sellist aruannet avaldanud ja me valmistame ette järgmisi. kevadel äh, avaldame tarbijatingimuste tulemustabeli ning keskendume kahele valdkonnale kõigepealt äh, sisejaeturgude integreerimine ja teiseks äh, äh, siseriiklik olukord. sügisel avaldame tarbijaturgude tulemustabeli mis on suunatud turgude häiretele. me vaatame erinevaid turgusid ja äh, vaatame, kui hästi nad toimivad tarbivate jaoks. Läheme analüüsiga kaugemalegi, valime äh, nimekirja lõpust üks-kaks turgu oma analüüsi jaoks ja teeme siin poliitiliste vahendite osas ettepanekuid. nagu ma ütlesin, igal sügisel avaldame tarbijaturgude tulemustabeli ja peamised andmed, mida me siin kasutame, on laiapõhjaline iga-aastane turgude e, monitoorimine. me küsime e, viiekümnel turul tarbijate arvamust, samuti vaatame hindu ning hindade varieerumist liikmesriigiti ning võtame arvesse ka tarbijate kaebusi turgude monitoorimine, mis on tulemustabeli aluseks, võeti kasutusele esimest korda eelmisel aastal. nii et selle tulemused on ka tabelis näha. tahtsin öelda ka, et sellest tale-, tabelist on meil kaasas ka mõned koopiad eh, ja ukse juures on ingliskeelseid kui ka muudes keeltes koopiaid. viiskümmend tarbijaturgu moodustavad umbes kuuskümmend protsenti kõikidest äh, tarbijaturgudest ning me oleme tarbijatelt äh, küsinud ka nende kogemuste kohta nüüdsest peale viiakse seiret läbi iga aasta selleks, et tendentse jälgida, kas mõned turud toimivad paremini ja kas see sõltub Euroopa Liidu või liikmesriikide tasandil võetud meetmetest. küsimused esimeses tabelis puudutasid äh, rahulolu, probleeme, kaebusi, võrreldavust ja turgude vahetamist. me püüdsime anda hindeid nullist kümneni näiteks võrreldavuse osas palusime tarbijatel hinnata nullist kümneni erinevaid tooteid vastaval turul. sama puudutab ka tarbija usaldust, küsisime äh, tarnijate usaldamise kohta, üldise rahulolu kohta ning küsisime tarbijatelt ka, kas teenused või tootjad või edasimüüjad põhjustasid neile probleeme. küsisime ka kaebuste kohta eriti just nendel turgudel, kus see on oluline probleem, näiteks üldhuviteenuste turul ning küsisime, kui lihtne või keeruline on varustajat tarbijal vahetada. kogusime vastused kokku ning äh, iga turg saab oma äh, indikaatori näitaja me kogusime siin erinevad valdkonnad kokku ja teiseks näitajaks on see näitaja, mis kaasab ka turgude vahetamist. see siis puudutab seda osa, kus tarbijad saavad vahetada varustajat. ja siin on viiekümne turu lõplik tabel, mis põhineb MPI-l ja siin on Euroopa Liidu tabel välja toodud, kuid meil on olemas tabelid ka riigiti nii et te näete iga riigi kohta, kuidas äh, turud seal toimivad. siin Euroopa Liidu tabelis näete, et äh, parimad kolm äh, turgu on raamatud, ajakirjad, ajalehed, kultuuri teenused ja koduhooldus. edasi on meil siin ja kõige lõpus on kinnisvara, kinnisvaraturuteenused ja investeeringud. Te näete, et äh, puhkusmajutus on üsna heal kohal ja teiseks äh, raudtee ja äh, autoturg on üsna madalal kohal ja siin on ka terve rida turge, mis on tabeli keskel, üsna heal kohal on õhuliinid, samuti ka postiteenused, sõidukite rentimine, pakettreisid, trammi- ja bussireisid ja kütus see viiekümne erineva turu järjestamine on olemas ka liikmesriigiti ning saate võrrelda ka riiklikke tabeleid Euroopa Liidu tabeliga, mis on väga oluline riikide jaoks. me arutleme nende tulemuste üle ka riiklike ametitega, sest see annab neile olulisi äh, vihjeid selle kohta, millele peaks riiklikel turgudel keskenduma. iga turu jaoks on ka riigiti välja toodud tabel. ja siin on näiteks äh, tabel pakettreiside kohta, te näete, et kõige paremal positsioonil on Soome ning äh, kolmes riigis äh, on see tulemus üsna kehv. oluliseks äh, näitajaks on äh, vahe e-, esirinnas ja tagaotsas olevate riikide vahel, milleks on üksteist protsendipunkti. see tähendab, et pakett reisid on üsna ühtlasel tasandil kõikjal Euroopa Liidus. samuti on siin äh, lisainfo selle kohta, kui äh, hästi turud toimivad erinevate turuosiste suhtes. ja siin me näeme, et äh, võrreldavus ning üldine rahulolu on üle keskmise, äh, usaldus on keskmisel tasandil ning äh, probleemidele viidanud äh, tarbijate hulk on keskmisest pisut kõrge. siin on sarnane slaid, mis puudutab raudteeturgu äh, ja mis ei ole kuigi häid tulemusi andnud, me näeme, et riigiti on Leedu ja Eesti väga heade tulemustega kuid äh, paljudes riikides on äh, hinnang üsna madal ning vahe esirinnas ning tagaotsas olevate riikide vahel on kakskümmend seitse koma kolm protsendipunkti, nii et see on üsna suur varieeruvus, mis äh, näitab, kui erineval tasandil see turg toimib Euroopa Liidus kui me vaatame turuosiseid, siis me näeme, et peaaegu kõikide osiste puhul sai see turg halvemaid tulemusi kui muud turud, kõvasti alla keskmise on üldine rahulolu näitaja ning ka probleemide osas viidati peaaegu kaks korda rohkem olemasolevatele probleemidele kui keskmiselt muidu ja nägime ka, et äh, tarbijad siin selle turu puhul tihtipeale ei kaeba probleemide üle. ehkki probleemid on olemas. ning äh, viimane turg, mida ma tahtsin teile näiteks tuua, on õhuliinide turg, mis on üks kõige paremaid tulemusi andev võrgustik ning see vastab ka kõige rohkem tarbijate vajadustele ning äh, võrreldavuse ning usalduse osas on siin parimad tulemused. probleemide osas on aga äh, tulemus üle keskmise. mis puudutab äh, esirinnas ning tagaotsas olevate riikide tulemuste vahet, siis see on väga väike, tegemist on väga ühtse turuga kõikjal Euroopa Liidus. järgmine slaid. siin on lihtsalt äh, ülevaade erinevatest andmetest, mida me turuseire käigus kogume. me ei saa muidugi siin välja tuua kõiki andmeid, kuid meil on põhjalik aruanne olemas kõikide andmetega nendele, kes võiks olla sellest huvitatud ning meil on ka olemas internetis äh, äh, vastav vahend, mis lubab teil otsida andmeid kas riigiti või siis turgude kaupa. nii et te saate näha, kuidas konkreetne turg paigutub viiekümne turu hulka, kas riiklikul või siis Euroopa Liidu tasandil. Te äh, näete ka, milliste näit-, milliseid äh, tulemusi on erinevad näitajad andnud ning äh, milliseid tulemusi on saadud konkreetsete turgude puhul riigiti. see on kõik meie internetileheküljel olemas. lisaks turgude seire tulemustele on meil veel mitmeid tabeleid, mis puudutavad hindu. hinnad on muidugi tarbijate jaoks väga olulised ning määravad ära lõpuks nende ostmisvalikud. hinnad varieeruvad suuresti liikmesriikide kaupa, aga seda ei saa selgitada ostujõu ega maksudega. ja see on väga oluline tegelikult. Te näete horisontaalses plaanis kui palju erinevate teenuste ning toodete hinnad varieeruvad Euroopa Liidus. ning te näete siin ka äh, kuidas see paigutub äh, ostujõu teljele. mida kõrgemal paikneb vertikaalselt teljel äh, näitaja, siis seda rohkem sõltub hind ostujõust riigis siin on äh, seda tabelit huvitav jälgida ning kui te lähemat tabelit vaatate, siis näiteks äh, mõne automargi ja kütuseliigi puhul on see erinevus väga suur, eriti kui võtta arvesse äh, hindu ilma maksudeta. Need tulemused, mida ma siin kokku võtan Nende põhjal planeerime uut tabelit, mis peaks äh, ilmuma kahekümne neljandal oktoobril. vaatame äh, viitekümmet üht turgu ning oleme lisanud veel ühe küsimuse, mis puudutab konkurentsivõimet esitame tarbijatele küsimuse kuidas nad hindaksid skaalal nullist kümneni erinevate varustajate olemasolu kohta. meil ei ole veel selle küsitluse tulemused käes, kuid üldiselt tundub, et näitajad on paranenud, nii et olukord on tarbijate jaoks paranemas ning näeme, et üldiselt hindavad äh, tarbijad äh, konkurentsivõimet kõrgemalt kui muid aspekte, nii et selle näitaja puhul on nende rahulolu suurem kui teiste näitajate puhul, nagu näiteks usaldus või üldine rahulolu. tahaksin öelda ka veel kevadel avaldatava tabeli kohta üht-teist siin vaatame sisejaeturu integreerumist ning tarbijate suhtumist piiriülesesse kaubandusse. näiteks vaatleme, kas tarbijatel on usaldus piiriüleste kaubandustehingute suhtes, kas nad on valmis ostma muukeelseid tooteid millised on nende probleemid ning meil on siin ka infot kaebuste ja infopäringute kohta, mis tarbijad on esitanud piiriüleste kaubandustehingute kohta ning need kaebuste kohta, mis on äh, saadetud tarbijakeskustele. umbes kolmandik kaebustest ja infopäringutest, mis nendele keskustele saadetakse, puudutavad transpordisektorit. siin käib siis jutt piiriülestest tehingutest. teine aspekt, millele me keskendume, tarbija tingimuste tabelis puudutab keskkonda, tarbijakaitset ja andmed, mida me siin kasutame, paranevad, pärinevad Eurobaromeetrist ja oleme siia lisanud ka andmeid, mida me saame erinevatelt liikmesriikidelt. näiteks näiteks äh, meetmete rakendamise osas, äh, milliseid inspektsioone viidakse läbi äh, liikmesriikides või näiteks kuidas on tagatud toodete ohutus? siin on üks tabel eri kohta. Or experience a decrease, but consumers very much focus on ähm, tarbijad kasutavad e-kaubandust eelkõige siseriiklikult, piiriülene aspekt äh, ei ole nii tugevasti esindatud, sest siin on endiselt mitmeid tõkkeid. selle ees, et tarbijad saaksid tõeliselt ära kasutada piiriüles piiriülese ostmise potentsiaali, kui me räägime näiteks suuremast valikust või madalamatest hindadest. siin slaidil on välja toodud äh, interneti äh, ostude ähm, vahekord siis äh, siseriiklike ja piiriüleste ostude vahel. riikide vahel on suured erinevused, mõned riigid on väga arenenud e-kaubanduse puhul ning mõned riigid, eriti väiksed riigid, on sellised, kus piiriülene e-kaubandus on rohkem arenenud, näiteks Luksemburg, Malta, Küpros, aga ka Austria, sest neil on naabriks suur, suure turuga riik, kus on hinnad paremad ning valik suurem. järgmine slaid. mis puudutab tingimusi liikmesriikides, siis me koostasime selle tarbijad ting-, tarbijate tingimuste indeksi. siin on erinevad mõõdikud, nagu näiteks tarbijate usaldus võimude vastu, kaebused, tagasivõtumehhanismid, toodete ohutus, kõlvatute äritavade osakaal ja nii edasi. kõik need eraldi mõõdikud on liikmesriikide, liikmesriigiti ka välja toodud, aga siin graafikus on nad siis kõik indekseeritult koos. siin tabelis võib näha jällegi, kui erinevad on tingimused liikmesriigiti. see põhineb siis tarbijate enda arvamusel. järgmine tabel, palun. ka siin tabelis, mis räägib tarbijate usaldusest ja see põhineb kolmel erineval usalduse küsimusel. kõigepealt, kas te usaldate ametivõime, et nad kaitsevad tarbijate õigusi, teine küsimus, kas te usaldate tarnijaid ja müüjaid, et nad austavad teie õigusi, ning kolmas küsimus, kas te tunnete, et teid on piisavalt äh, kaitstud olemasolevate meetmetega. ning tingimused tõesti üle Euroopa Liidu on väga erinevad. mõningad riigid siin on esikohal sellel aastal vist Ühendkuningriik ja seal usub neli tarbijat viiest, et neid on, neid kaitstakse piisavalt, aga mõningates riikides arvab nii ainult kolmandik mõningates riikides, seega on veel kõvasti tööd vaja teha tarbijate kaitsmiseks. järgmine slaid loomulikult ei soovi me välja tulla ainult toredate numbritega, me soovime ka, et nende numbritega midagi ette võetaks. mida me siis teeme nendega? me räägime väga palju liikmesriikidega, me õhutame neid öö, äh, üle vaatama oma prioriteedid, eriti kui me räägime liikmesriikidest, kus öö, äh, kes on tabelis tagapool samuti äh, need prioriteedid tuleb, tuleks siis vastavalt nendele tabelitele üle vaadata. samuti räägime me ettevõtjatega, nende esindajatega ning arutleme nendega uurimustulemuste üle. loomulikult eesmärk on, et nad parandaksid oma, et, et nende tegevus paraneks. ning oluline on ka heade tavade äh, vahetamine, mõningates riikides on väga meeldivaid kogemusi ning need tuleks üle kanda ka teistesse riikidesse me oleme äh, rääkinud ka tarbijakaitseametitega liikmesriikides, et et me saaksime paika panna ühtse kaebuste esitamise süsteemi ning nüüd esitasime me komisjon, äh, komisjoni äh, ettepanekud, mida liikmesriigis peaks nüüd hakkama üle võt-, võetama. järgmiseks aastaks on meil siis kaebuste statistika, mis on võrreldav liikmesriikide vahel, see on väga oluline. kui, kui tarbija esitab kaebuse siis mitte müüjale, aga kolmandale üksusele, Tarbijakaitseametile näiteks, siis see näitab, et, et turul on midagi valesti ning olukorda tuleb parandada. ning lõpetuseks töötame koos ka Eurostati ja liikmesriikide statistikaametitega sest me soovime rohkem andmeid hindade kohta, et me saaksime võrrelda, kus on tarbijate jaoks hinnad kõige odavamad. nagu ma juba ütlesin, viime me läbi ka turu-uuringuid. me oleme lõpetanud neli uuringut, töötame veel nelja kallal. alustasime jooksevkonto analüüsidega ning üritatakse välja töötada mingisugust koodeksit, mis läbi pangatasud näiteks oleks palju läbipaistvamad ning see on meie arvates ka hea. samuti uurisime elektriturge soovime, et regulaatorid nüüd tuleksid välja suunistega, äh, kuidas vahetada operaatorit ning kuidas võrrelda hindasid ning samuti uurime me ka jaekaubandust käitumisliku nurga alt. alati ei saa tarbijad teha oma valikuid optimaalselt. Äh, kui me räägime siin investeerimistoodetest üks uuring puudutab ka e-kaubandust Soomes ning selle kaasame me ka komisjoni tulevasse teatisse. ma siinkohal lõpetaksin. eks vaadake need tabelid üle, need on meie veebileheküljel olemas ma, mina ja mu kolleegid oleme valmis teile ka edasist infot andma, kui teile see huvi peaks pakkuma. suur tänu! suur tänu, proua Tiilen. kolm inimest on sõna soovinud. proua Jaala Sender, proua Maisner, proua Foster, proua Lichtenberger ja proua Bilbao. proua Jaala Sender. suur aitäh, härra esimees kõigepealt, nagu ikka, tahaksin tänada komisjoni esindajat selle ettekande eest, selle huvitava analüüsi eest. mis puudutas tarbijate õigusi. loomulikult, kui me räägime transpordist Äh, või e-kaubandusest ja nii edasi, siis sellega seoses tekivad teatud küsimused. ük-, eriti arvestades, et üks meie pilootprojekte puudutab täpselt seda, kuidas luua mitmemodaalsed reservid. minu küsimus on, kas peale täna räägitu on teil veel mingisuguseid andmeid äh, selle kohta, kuidas näiteks piiriüleselt äh, pileteid osta või neid reserveerida, kas rongidele või bussidele? kas te olete uurinud äh, ka kaebusi selles valdkonnas, kui soovitakse minna reisile välismaale. näiteks minul on vaja Saksamaal osta pileteid Hispaania rongidele, siis öö, tekib küsimus ka, kellele kaevata, sest kaebuste esitamise süsteem ei ole harmoneeritud ning see on endiselt oluline tõke tarbijate kaitse edendamisel see puudutab siis internetis piletite ostmist. kas teil on, kas te tegutsete ka selles valdkonnas? veel üks asi. üsna sagedane probleem. kaebused Ryanairiga. vahest komisjon tuleks välja mingisuguse loom-, loomingulisema lahendusega, et äh, näiteks Äh, tarbijad saaksid oma kaebusi esitada kas või oma blogides või Twitteris äh, mingisuguse ettevõtte vastu, näiteks nagu Ryanair. kas komisjon ei kaaluks, et tarbijad võiksid kasutada ka sellist formaati, et kõik need kaebused äh, jõuaksid avalikkuse ette? Ryanairiga on probleem selles, et internetis öö, öö, tuleb kaebuse esitamiseks lõputult erinevaid lahtreid täita ning lõpuks öö, jookseb see süsteem ikkagi kokku. tarbijatel peaks olema võimalik näpuga näidata selliste ettevõtete vastu. proua Maisner, kolm minutit. So lange brauche ich überhaupt nicht suur tänu, ega mul kolme minutit vaja ei olegi, aga aitäh ikkagi. ma tahaksin tänada komisjoni selle ülevaate eest. meie transpordikomisjoni liikmetena muidugi arvame, et modaalsuse suurendamine on turgude jaoks väga oluline ja tõesti, tegemist on väga olulise tarbija suhtumise baromeetriga meie jaoks. transporti on vaja selleks, et üldse tooteid vedada ühest kohast teise. aga kas teil on ka mingisugune tootjabaromeeter, kus te olete küsinud äh, tootjate käest, kuidas nemad suhtuvad turgudesse ja teiseks väga lühidalt, mind üllatas äh, see, et äh, raudteedel olid tulemused nii kehvad, sellepärast et raudteed ju ometigi on väga oluline transpordiliik äh, meie tarbijate jaoks, on ka turu jaoks väga oluline. ja kolmandaks äh, andsite meile ülevaate sellest uuringust, mille te tegite, aga kas teil on mingisuguseid näpunäiteid ka meile selle kohta, mida meie Transpordi- ja Turismikomisjonina võiksime era-, eriti tähelepanu alla võtta teie äh, uuringust, kus midagi tuleks äh, võib-olla rohkem ära teha, sest see on meie jaoks kõige olulisem, sellest äh, tahame meie kõige rohkem teada, me tahame ju positiivselt tegutseda tarbija hüvanguks, nii et võib-olla on teil ka midagi öelda selle kohta. suur tänu, proua Foster, teil on kolm minutit samuti. suur tänu, härra esimees, suur tänu komisjonile selle uuringu eest. meeliköitev on see, et esimene küsimus, mille ma esitaksin, on see, et te ütlesite, et meie äh, küsisime äh, ühelt või teiselt kodanikult seda ja seda, räägite kogu aeg meie vormis, kes see meie on, kas teie peadirektoraat, kas kuskil telefoni otsas inimesed lihtsalt helistavad teie peadirektoraadist äh, inimestele või küsite neid küsimusi tarbijaorganisatsioonidelt, näiteks äh, Suurbritannias on selleks äh, suur tarbijakaitse ajakiri Which, mida ei rahasta sugugi valitsus ja kes tegelevad siis nende tarbijauuringutega. ja küsisin, et keda te küsitlesite, viissada inimest, ega neid väga palju ei ole, kui me räägime konkreetsest teemast ja loomulikult küsimused on äh, subjektiivsed. kas äh, tõesti siis, meie ju ei tegele tarbija küsimustega otseselt selle komisjoniga, kui see on nii laialevalguv uuring, siin on nii palju erinevaid punkte ja teemasid, mida te üritate katta, et ma täpselt aru ei saa, kuhu see teie uuring peaks paigutuma ja mida te üldse ootate vastustena nendele küsimustele? kui keegi küsib minu käest, kas te olete viimasel ajal rongiga sõitnud ja ma ütlen jah, ja küsitakse, kas oli hea reis, ma ütlen jah, ja kui keegi küsib, et kas teil on midagi probleemset öelda raudteede kohta, siis ma alati ütlen jah, sellepärast et näiteks kaks aastat tagasi oli mul õudne reis või ühesõnaga, kes see ikkagi defineerib need küsimused, kas need on kõikide liikmesriikide jaoks ühesugused? Need on need küsimused, millele mina tahaksin vastust. ma ei ütle sugugi, et infot ei tuleks koguda, loomulikult tuleb, aga me räägime siin ju kogu aeg eh, siin kuludest ja kulude kärpimisest, aga mida selline uuring maksma läheb ja kes seda lõpuks loeb? kelle jaoks see on, minu jaoks või, või, või rahva jaoks või kelle jaoks te selle asja olete kokku pannud? ja kui liikmesriik ei ole huvitatud äh, teie uuringust, siis mis, mis te siis teete? ma saan aru, et Ühendkuningriigid, äh, meil alkohoolsete jookide turul äh, olid väga head tulemused, tundub, et isegi olime esireas. ma ma muidugi saan aru, et meil peab olema normaalne ülevaade selle kohta, kuidas on asjad turul, aga praegu see uuring tundub minu jaoks liiga keeruline, liiga palju valdkondi on vaatluse all ja see, mida ütles proua Ayala Sender Ryanairi kohta, ega rahvas ei ole loll. Äh, rahvas äh, valib, mina ei hakka siin eelistama ühte lennuliini teisele, ma tean, mida Ryanair endast kujutab. ma kolmekümne euro eest lendan Mm, aga saan aru sellest, et see ka päris normaalne ei ole, mis teenuse ma saan, aga paljudel inimestel ei ole valikut, aga meie rahvas on siiski suhteliselt täiskasvanud inimesed, kes oma valikuid teevad ise, aga võib-olla oleks sellised uuringud paremad, kui nad oleksid natukene lihtsamad ja selgemini loetavad. suur tänu! proua Lichtenberger, ka teil kolm minutit, ütleb härra esimees. suur tänu, härra esimees kui me peaksime jätkama sellest argumendist Ryanairi kohta, mida te ütlesite, siis võib õigustada üsna mitut asja, jah. ja võib-olla kogu tarbijakaitse satuks ju löögi alla, kui me niimoodi argumenteeriksime kogu aeg nagu teie. jah, kui teatud arv inimesi ostab toodet, aga selle üle ei kaeba, sellepärast et seda on väga raske teha, kaebust esitada siis loomulikult äh, võib tekkida selline äh, kujutelm, et kõik on rahul asjaga. meie transpordikomisjon peame aga oskama lugeda ka riiade vahelt. ja on tõesti eh, vaja välja selgitada ka need valdkonnad, kus inimesed lihtsalt ei viitsi neid kaebuseid esitada, sellepärast et see on liiga keeruline või inimesed arvavad, et ega see kaebus eh, võib-olla on, on rumal, mis nad teevad, et võib-olla nad ise on liiga äh, kriitilised, aga see ei tähenda seda, et neid kaebuseid ei ole ja see ei tähenda seda, et kõik on normaalne. ja see ei tähenda ka seda, et meie seadusandlus on ilusti paigas, lihtsalt see, et kõige targemad meist äh, ainult oskavad kaebusi esitada. aga nüüd siis sellest esitlusest. suur tänu selle voldiku eest, ma üritasin seda lugeda, aga tegelikult äh, mul see hästi ei läinud, sest et mul luupi kaasas pole täna. Äh, aga kui me räägime tarbijatest, siis kui te kasutate sellist formaati ja sellist trüki suurust, siis te tegelikult äh, seate ise tõkkeid oma töö nii-öelda tarbimisele ja sama puudutab ka teie sõnavõttu, sellepärast et mina siit oma toolilt mitte midagi ei näinud sealt ekraanilt. aga äh, arvutis õnneks mul see oli olemas, see tekst, nii et niimoodi ma sain teid jälgida, aga ausalt öeldes äh, kui tegemist on Euroopa Komisjoni väljaandega äh, ja see on äh, tarbijatele suunatud, aga ma pean seda lugema luubiga, siis, siis see ikka päris õige asi ei ole. jah, nüüd äh, võrreldavus, toodete võrreldavus, see on, see on tõsine suur teema. Äh, see puudutab otseselt äh, ka traditsioone erinevates liikmesriikides. ja loomulikult see, mida ütles proua Foster, on oluline, me peame tõesti teadma, kuidas need andmed koguti, kas seda tehti telefoniküsitluste läbi ja ega võib-olla see, et see valim oli ainult viissada inimest, eh, ei olegi nii väga paha. Eh, aga tuleb tagada see, et eh, see valim hõlmaks tarbijat kõikidest liikmesriikidest. vastasel juhul ei ole ma nõus nende statistiliste meetmetega, mida on kasutatud ja mis nüüd sellest statistikast saab, on järgmine küsimus. see on väga ilus äh, raamatukene siin ja kui ma luubi saan, siis ma ta ka läbi loen, ma luban, aga mulle tundub, et me siin ainult kriibime pinda selliste uuringutega, me ei jõua nende tulemusteni ja põhjendusteni, milleni me peaksime jõudma, see on Transpordikomisjoni jaoks väga oluline. suur tänu! jah, tõesti, see on nii nagu Ryanairi ostutingimuste nimekiri, sama väike on see kiri siin umbes. härra Ušes, teil on kolm minutit, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu komisjonile ka äh, selle uuringu tutvustamise eest ja, ja meile selle väikese raamatu andmise eest. selle uuringu puhul on minu meelest tegemist jah, võib-olla küll väga kasuliku vahendiga, kuid äh, siiski on meil vaja mingisugust võrdlusalust, sest et statistiline alus äh, ei ole iseenesest järjepidev Eh, kui ühes, kui see valimi suur, suurus on tõesti viissada inimest ainult, arvestades seda, et meil on turge, kus, kus tarbijaid on kuuskümmend, kaheksakümmend miljonit, siis tegelikult tundub, et see on täiesti mõttetu, see statistika, mida te, mida te kogute, sellepärast et, et, et see kaotab oma väärtuse enamus liikmesriikides, see on lihtsalt liiga väike, see valim. ja me peaksime täpsemalt äh, Äh, välja tooma ka selle, milliseid küsimusi tarbijatele esitati ja mida nad täpselt ikkagi ütlesid. nii et ma kutsuksin teid üles äh, siin natukene täpsemalt äh, tegutsema ja võib-olla ka valimit suurendama selle Gracias a la Comisión por la presentación. Suur tänu Äh, suur tänu ka komisjoni esindajale selle dokumendi eest. Äh, mis äh, puudutab metodoloogiat, siis tahaksin ka rohkem detaile, kuidas andmeid koguti ja tahaksin veel esitada ühe küsimuse. tõepoolest, olukorda on liikmesriikides siin analüüsitud, kuid kui te vaatate erinevaid aspekte, aspekte, nagu näiteks puhkusemajutus, raudteetransport, siis need puudutavad erinevaid administratiivseid tasandeid, näiteks piirkondi. nii et äkki tulevikus saate analüüsida regioonid samuti äh, erinevate ametivõimude pädevuse äh, ulatustest, kui me vaatame Itaalia erinevate regioonide või Belgia või Hispaania erinevate regioonide olukorda, siis te näete, et äh, tarbijaõigused on seal väga erinevalt välja arendatud. nii et nende protsentide puhul tuleb arvesse võtta ka seda institutsioonilist aspekti. ning minu meelest oleks kasulik seda analüüsi läbi viia regionaalsel tasandil, sest teatud piirkonnad on kaugemale arenenud kui keskvõimu tasandil. nii et meil peaks olema ülevaade sellest olukorrast, et häid tavasid üksteisega jagada. me peaksime meeles pidama, et siin teemal on Euroopa detsentraliseeritud. suur tänu, härra esimees. ma ei ole, ma sain äh, õnneks seda dokumenti ka lähemalt vaadata, sest see tähendab, et minu nägemisega on veel kõik korras. ja ma arvan, et äh, mitmed küsimused on selle seire profileerimise osas olulised. loomulikult on äh, siin tehtud ära oluline töö, kuid kui ma näen, et Saksamaa puhul ei ole teil andmeid äh, kaebuste arvu kohta, siis tundub, et äh, meil on vajalikust informatsioonist puudu. ja küsimus ka selle kohta, mis saab edasi meie jaoks siin transpordikomisjonis, on see eriti oluline küsimus. meil on vaja konkreetseid järeldusi, et me saaksime häid tavasid võrreldada, võrrelda. me peame aru saama, miks äh, osadest riikidest tuleb vähem kaebusi kui teistest miks tarbijad on rohkem rahul ühes riigis kui teises. mis puudutab äh, kasutatud autosid, siis me äh, oleme saanud andmeid selle kohta, et inimesi peteti Belgias ja Prantsusmaal ja kilometraaži vähendati nende autode puhul meil on vaja näiteid selle kohta, kuidas selliseid praktikaid välja juurida. ja me saame neid teistest riikidest, siin on väga lihtsad vahendid olemas, mida saab kasutada, et tarbijate olukorda parandada. proua Tiil, äh, vahest vastate lühidalt nendele küsimustele? jah. suur tänu, härra esimees, suur tänu kommentaaride ja küsimuste eest ma üritan vastata vähemalt nendele, mille, millele ma oskan vastata. kõigepealt piiriülesed kaebused. ja kas me plaanime ka selles valdkonnas tegeleda? selle kohta küsisid mitu saadikut. me teame, kui oluline on tarbijate jaoks, et kui midagi läheb valesti, siis see, need vead hüvitatakse see mängib ka olulist rolli piiriüleses tegevuses. praegusel hetkel, ma eeldan, suurem osa teist teab seda, valmistame me ette õigusloomelist algatust alternatiivsete vaidluste lahendamise süsteemi osas. ning selle dokumendi teine algatus puudutab spetsiifiliselt internetikaubandust ehk siis me üritame tõesti tagada, et äh, tarbijatel on juurdepääs ka vaidluste lahendamisele internetis. kahjuks tootjate kohta meil infot ei ole. selle kohta oli ka üks küsimus me küsitlesime ainult tarbijaid, terve äh, rida küsimusi puudutasid ka meie uuringu metodoloogiat. kõik need üksikasjad, selgitused ja statistilised andmed selle kohta on meie raportis olemas. aga ma üritaksin vastata paarile peamisele küsimusele. kõigepealt, me ei küsitlenud viitesadat inimest ainult me küsisime, äh, me küsi-, küsitlesime viitesadat inimest äh, viiekümne ühel turul kahekümne seitsmes liikmesriigis. me ei teinud seda ise, me korraldasime allhanke, me üritasime tagada, et valim oleks võimalikult esindav äh, et see esindaks tõesti teatud liikmesriigi elanikkonda. me küsi-, küsitleme siis liikmesriikides viitesadat inimest ning äh, äh, ning samas äh, võtsime arvesse ka äh, elanikkonna vahekordi liikmesriigiti oma lõppanalüüsis loomulikult sooviksime me intervjueerida rohkem inimesi, aga siis muutuks see kõik liiga kalliks. üks väga huvitav küsimus puudutas seda, kas me saaksime läbi viia ka regionaalset analüüsi. oleme selle peale mõelnud. see oli väga mõistlik märkus, aga kahjuks olemasolevad andmed ei võimalda meil läbi viia ka regionaalset analüüsi kuigi äh, erinevate ametite kaasamisel oleks see võimalik. mis puudutab muid tegevusi, mida me peaksime veel ette võtma. kõiki vastuseid mul ei ole. me saame ette võtta nii mõndagi, ma mainisin paari juba. me oleme rääkinud palju ka liikmesriikidega, ma toon ühe näite. minu kolleegid, kes vastutavad Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku eest on alustanud dialoogi Liis Europiga, mis ühendab autorendiettevõtteid Euroopas ning üritatakse vahetada siis öö, infot autorendiettevõtete kogemuste asjus. seeläbi saavad tarbijad rohkem infot, samuti koos ettevõtetega uuritakse, millised öö, Eh, millisest probleemidest on tarbijad Tarbijakaitseametitesse teada andnud ning siis üritatakse neid probleeme üheskoos ka lahendada. see on üks meie öö, algatusi, aga neid on veel mitmeid ning loodetavasti teiegi aitate nendele kaasa, suur tänu! suur tänu, proua Tiile! meil on vähe aega, aga öö, ma olen väga tänulik selle eest, et te tulite siia oma ettekannet pidama ning vastasite ka, ka saadikute küsimustele. nüüd algab koordinaatorite koosolek. tuletan teile meelde, et tagasi peate olema homme kell üheksa hommikul koos hääletuskaartidega. suur tänu. algab koordinaatorite koosolek.